meil on siiski hääletuse seletused ka veel päevakorras, nii et, et seletame need asjad siis ära ja kõigepealt saab sõna härra Pospišil. aga teda näib, et ei ole kohal. Äh, härra Pospišil ei ole, seetõttu saab sõna proua Lopez Bermejo aitäh, president. Juncker äh, rääkis endast kui poliitilise komisjoni juhist. komisjon on alati olnud poliitiline, kuigi nad on kandnud tehnokraatide maski, alati on nad olnud äh, Äh, Rahvapartei erakonnast ja nad on neoliberaalselt lähtunud Euroopa reformimisse ja siis ilmselt on tahetud ainult kodanike ja töötajate õigused ära võtta ning parandada äh, piiramatut konkurentsi nii et, et selles ettepanekus ei ole midagi uut. ainukene uus asi on see, et, et toetada miinimumpalka, kuigi Juncker lubas seda teha, kui ta Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale kinnitati. ja samuti ei ole tal ka piisavalt vahendeid oma lubaduste äh, täitmiseks, nii et, et maskid hakkavad langema ning äh, me tea, saame selgema pildi sellest, mis on Junckeri tegevuskava parlament peab käituma vastutustundlikult ja mina seda tööprogrammi küll oma häälega heaks ei kiida. niisiis, äh, härra Paltso järgmisena. aitäh, president. komisjoni tööprogramm, äh, ma ei saanud seda toetada, ma pidin selle vastu hääletama Äh, sellepärast et äh, siin resolutsioonis ei anta mingeid äh, viiteid selle kohta, kuidas komisjon kavatseb lahendada Euroopa Liidu ees seisvaid probleeme. Nende reaktsioon majanduskriisile on tsentraliseerimine. see võtab ära ka võimalused liikmesriikide valitsustelt ja parlamentidelt taastada oma eelarve tasakaal see tööprogramm ei anna äh, mingit lootust liikmesriikidele, kes asuvad Euroopa Liidu äärepoolsemates piirkondades. Äh, ei soovita lahendada rändeküsimust, lihtsalt äh, tegeldakse selle sümptomite raviga. tööprogrammis toetatakse ka täielikult kaubanduskokkulepet USA-ga. minu kõneaeg on ainult minut, seega üksikasju ma rohkem esitada ei saa aga see resolutsioon oli vastuvõetamatu. Äh, ja nüüd härra Mamikins, palun. Äh, lugupeetud kolleegid Euroopa majandus ei arene sellepärast, et meie majandus on juba pikka aega seisnud. madal nõudlus, madal informatsioon, madalad investeeringute tasemed. kuidas me saaksime taaselustada nõudlust, kui meil on kõrge tööpuudus väga paljudes liikmesriikides, iseäranis noorte hulgas? need, kellel ei ole tööd, ei saa tegelikult midagi osta. paljud inimesed on võtnud suuri laene ja annavad suure osa oma sissetulekust pankadele ära. nii et, et millisest sissetulekust me räägime, tuhanded eurooplased töötavad, aga ei teeni piisavalt. Nad on, ei saa raha kõrvale panna paljudes eh, sektorites on töökohti vähendatud, puudub stabiilsus, on äärmiselt oluline, et komisjon oma tööprogrammis toetaks töökohtade loomist ning eh, inimeste toomist tööturule, see on viis, kuidas kriisist välja pääseda, aitäh. härra Boltšak. aitäh, president mina äh, hea meelega toetasin komisjoni tööprogrammi aastast kaks tuhat kuusteist, sellepärast et äh, mina arvan, et see tõesti on kooskõlas nende küsimustega, millega peame tegelema, olgu need majanduse, keskkonna või sotsiaalteemad. ma olen ka, äh, mul on ka hea meel, et komisjon on aru saanud, millised on tema ülesanded iseärani nendes valdkondades, kus meil praegu seisab silmitsi, kes me seisame humanitaarkriisi ees, ma äh, niisiis ma toetasin seda tööprogrammi ka sellepärast, et äh, siin vaadatakse tõesti, äh, kas tegemist on majanduspagulastega või kliimapagulastega, kes tulevad Euroopasse lihtsalt sellepärast, et nende riigis valitseb põud või mõni muu keskkonnakatastroof. ja seetõttu toetan ma komisjoni tööprogrammi ja ma loodan, et kõik ettevalmistav töö, mida komisjon on välja kuulutanud, ka tehtud saab, nii et, et me tõesti teeme midagi järgmisteks kriisideks valmistumiseks. aitäh. ja nüüd pean teile teatama, et olen saanud terve